eelkõige just USA-ga selleks, et äh, õppida kõik õppetunnid sellest kriisist tarbijate ning ettevõtete jaoks, suur tänu! suur tänu, volinik Barnier, lugupeetud kolleegid, arutelu reitinguagentuuride teemal on lõppenud, läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, selleks on härra Klintsi raport teemal väärtpaberite üldsusele pakkumine ja läbipaistvuse nõuete ühtlustamine. ma näen, et meie raportöör on siin kohal, nii et teil on sõna neljaks minutiks. härra äh, president, härra komissar. härra president, härra volinik. kui ma räägin veidi üle nelja minuti, siis kokkuvõttes, sõna võttes räägin ma lühemalt. väärtpaberite prospekti direktiiv võeti esialgselt vastu kahe tuhande kolmandal aastal ja juba siis püstitati eesmärk, et kahe tuhande üheksanda aasta detsembris tuleks see üle vaadata, siis see jäi tegemata. see on väga oluline selleks, et tagada reguleeritud turul väärtpaberitega kauplemine. praegune direktiivi läbivaatamine käsitleb terve rida tehnilisi aspekte. kõigepealt tahaksin tänada kõiki kolleege, kes osalesid selle dokumendi koostamisel. see oli väga hea koostöö, muuhulgas ka komisjoniga ja ilma selle koostööta poleks olnud võimalik jõuda vähem kui kümne kuuga esimese äh, lugemiseni. kokkulepped, mida me äh, sõlmisime muuhulgas triloogi käigus võib kokku võtta kaheksasse punkti. kõigepealt oli meie eesmärgiks eeskätt väikeste ja keskmise suurusega ettevõtetele tagavdada, tagada kapitalile juurdepääs turul. see on oluline, et ka keskmise ja väikes, väik-, keskmised ja väikesed ettevõtted saaksid ennast finantseerida väärtpaberite, väärtpaberituru abil. seetõttu me alandasime VKE-de jaoks äh, prospekti kohustust viie miljoni euroni. kui me räägime investorite kaitsest, siis me soovime, et senise korra lihtsustamise tingimustes tuleb äh, tagada kõikide investorite kaitstus, muuhulgas VKE-de kaitstus. selles mõttes äh, tervitan ma äh, künnist, künniste täpsustamist, mis annavad äh, väärtpaberiturule juurdepääsu. on väga oluline, et väärtpabereid emiteeriv ettevõte eh, täidab kõiki neid eh, tingimusi, eh, mida prospekti direktiiviga prospektile esitatakse. me suutsime tagada selle, et prospekt pea, oleks tõepoolest niisugust informatsiooni kajastav, mis on investorite seisukohalt olulised Äh, lisaks sellele jõudsime kokkuleppele, et äh, ebakindluse kõrvaldamiseks äh, on kehtib teavitamiskohustus kolmandate riikide, see tähendab vastuvõtva riigi suhtes. me jõudsime kokkuleppele ka selles, et nõnda, nõndanimetatud prospekti kokkuvõtte osas nagu te teate, on prospekt tegelikult väga mahukas dokument, e, mitusada lehekülge pikk. E, ka kokkuvõte kui selline on vahel viiskümmend kuni seitsekümmend lehekülge pikk. me soovime seda kokkuvõtet e, lühendada põhiinformatsiooni, põhiteabe, key information'i alusel. komisjon kavandas komisjon eh, leidis küll, et eh, seda põhidokumenti eh, elemente kokkuvõttes võiks kasutada, aga mitte seda, et kokku, kokkuvõtvat, prospekti kokkuvõtet võiks sel määral lühendada. kui me aga selle sammu astume, siis meil õnnestub äh, saavutada see, et prospekti kokkuvõte lüheneb veelgi ja selle maht saab olema kakskümmend, kõige rohkem kolmkümmend lehekülge. see on selles mõttes oluline, et väikeinvestor ei kaotaks oma pead ja suudaks säilitada ülevaadet. Teil oli ainult neli minutit, siis te võtsite veel kaks minutit juurde, ütleb eesistuja kõneleja jätkab, jah, teil on õigus kui me rää-, ma tahaksin veel lisada eh, prospekti väljaandja vastutusest. Eh, kui prospekti eh, väljaandja ühepoolselt prospekti sisu muudab, siis ta vastutab kõigi sellega, sellega kaasnevate tagajärgede eest. siis me lisasime ka revideerimisklausli, läbivaatamisklausli, see tähendab seda, et direktiiv kuulub järelevaat-, läbivaatamisele järgneva viie aasta pärast. see on erakordselt oluline dokument, mis on koostatud tuginedes Lissaboni lepingule, mis tähendab seda, Äh, et meil õnnestus EKONi komisjoni toetusel valmistada ette dokument kolme kuu vältel. meie kui parlament kohustasime omalt poolt äh, töötada äh, väga kiiresti ja efektiivselt, aitäh! suur aitäh! nüüd annaksin komis-, komisjonile sõna, volinik Barnier tänan, härra president, daamid ja härrad. kui kolmeteistkümnendal jaanuaril oli mul au olla kuulamisel, enne kui mind nimetati parlamendi poolt volinikuks, võtsin endale kohustuse parandada investorite kaitset, vähendada halduskoormust ettevõtetele, eriti VKE-dele, kes on kaheksakümne, üheksakümne protsendi ulatuses äh, ühtse turu mootoriks, seega mul on väga hea meel et esimesel lugemisel võetakse parlamendi poolt vastu see prospektiivdirektiivi läbivaatamine, see lihtsustab ja sel-, muutab selgeks äh, väärtpaberi emissiooni reeglid, kes, mis lihtsustab äh, ligipääsu kapitalile ja mis tõhustab siseturgu, nagu raportöör ka rõhutas. on olnud tihe koostöö parlamendiga ja isegi rohkem veel. parlament on paran-, on teinud olulisi parandusi. ka komisjon on edendanud siin oma rolli. komisjoni nimel tahaksin seega südamest tänada raportöör Wolf Klintsi ja ECONi komisjoni väga tõhusa koostöö eest ja konstruktiivse koostöö eest. meil on väga hea meel kompromissteksti üle, mis on nüüd meie ees ja mis äh, austab esialgse ettepaneku sisu. kahe tuhande kolmanda aasta prospektiivi direktiiv oli väga selgesõnaline ja selgelt pandi siin paika harmoneeritud eeskirjad. kui ettevõte annab välja väärtpabereid ja koostatakse prospekt, mis kehtib kogu Euroopa Liidus, kuid seda raamistikku tuleb veel korrigeerida selleks, et suurendada juriidilist äh, arusaadavust ja vähendada halduskoormat ja seepärast tänu teile, tänu sellele läbivaatamisele teatud äh, väärtpabereid puudutab lihtsustatud menetlus, näiteks VKE-de puhul, ja samuti märkimisõiguse puhul, mis puudutab riigi ja, ja riigi tagatiste puhul. Pole enam kui ettevõte kasutab vahendajaid, siis ei ole, siis on samuti vähenenud koormus ning äh, avalduste kohustus, mis hetkel on topeltkohustus, äh, see tühistatakse. see on meie ühise töö tulemus, läbi vaadatud direktiiv on tasakaalustatud instrument tegelemaks komplekssete küsimustega, mis seisavad investeerijate, emitentide ees kapitaliturgudel, olgu siis tegemist VKE-de või suurettevõtetega. selle vastuvõtmine esimesel lugemisel saadab juga, jõulise signaali, et Euroopa Liit on kinni pidanud oma kohustust, kohustusest õigusakte lihtsustada, oleme isegi parandanud investeerijate kaitse taset, seega ma tahtsin veel kord tänada raportööri, tahaksin teda teda tänada selle dünaamilise kompromissi eest, mis toetab lihtsustamist ja mis toetab eriti VKE-sid kogu Euroopa Liidu territooriumil. Thank you, commissioner, now our next. tänan, volinik, järgmine kõneleja oleks pidanud olema härra Bodu, kuid ma ei näe teda siin. seega annan kohe sõna härra Feiole. härra president alustuseks ütleksin, et on ära tehtud suur töö majanduskomisjoni poolt. tänu sellele, et meie ees olid head ettepanekud komisjoni liikmetelt ja rõhutaksin raportööri positiivset rolli. härra Klints võimaldas meil saavutada sellist head tulemust. kui me räägime prospektidest, siis räägime siin avalikustamisest, turgudele suurema kindluse andmisest, investeeringutele ligipääsemisest. mõnikord oli tegemist äh, konfliktiga tarbijate kaitsemise ja investorite kaitsevajaduse vahel, kuid tasakaalu saavutamine oli võimalik. seisukohad ei olnud sageli identsed, kuid kõige olulisem praegusel ajahetkel oli, et kui me direktiivi nüüd siin läbi vaatasime, pöörasime tähelepanu VKE-de olukorrale, pöörasime tähelepanu vajadusele austada jaeinvesteerijaid ning mõistsime lihtsustamise ja selguse vajadust prospektide avaldamisel ning tähtis oli ka kulude vähendamine ettevõtete jaoks, mis mõnikord on tohutuks koormaks. trialoogis parlamendi äh, komisjoni ja nõukogu seisukohad ei olnud identsed, kuid oli võimalik saavutada tasakaalustatud tulemus, mis on väga positiivne. Äh, seda tahaksin rõhutada. me oleme loonud positiivse aluse meie edasiseks tegevuseks suur tänu ja nüüd saab sõna sotsiaaldemokraatide nimel proua Stiiler, kaheks minutiks. Eh, thank you, Mr President and eh, thank you suur tänu, proua president, suur tänu ka raportöörile ning kõikidele variraportööridele nende koostöö eest. ma arvan, et saavutatud kompromiss on vastuvõetav ning aus ning kindlasti aitab pare-, aitab paremini kaitsta jaeinvestoreid. ning nagu volinik ütles ei olnud see esialgse direktiivi iseloom nii, nii selline. kui me vaatame siin äh, selguse vajadust ning põhielemente, siis minu arvates oleme saavutanud tulemuse, mis tagab tsiviilvastutuse puhul selguse ning läbipaistvuse. ning lisaks sellele selgitati ka prospekti avaldamist ning äh, selles sisalduvat teavet ning ka vajadust, et äh, investorid äh, käivad äh, vahendajate läbi ning mitte ei pöördu otse emitentide poole. see saavutatud kompromiss on tasakaalukas ning aus ning sotsiaaldemokraadid toetavad seda. on hea, et äh, täpselt on määratletud kutseline investor ning ka kolmandate riikide kauplejad. otsus, et töötajate kaasamise puhul ei nõuta prospekti, on positiivne ning äh, töö seoses delegeeritud aktidega ning sedasi mainiti, kompro-, kolmekuuline kompromiss on oluline ning äh, suun on kooskõlas parlamendi seisukohaga. kasutaksin äh, prospekti direktiivi otsust tähemärgina selles osas, kuidas siin tööd teha ning nõukogu kasutatav verstapost äh, on äh, see teine direktiiv, pigem mitte prospekti direktiiv. võimalus, et prospekte koostatakse ka elektrooniliselt, on vastuvõetav ning viieaastane tähtaeg samuti. ehk siis kokkuvõttes sotsiaaldemokraadid toetavad kompromissi ning äh, loodetavasti homme saavutatakse kokkulepe esimese lugemise osas, suur tänu! suur tänu teile, proua Stiiler, järgmisena härra Schmidt, ALDE nimel kaks minutit, palun. aitäh. on täiesti mõistetav, et majanduskriisi tingimustes tõstavad nõuded selleks, et eh, me saavutada suurem läbipaistvus, kuid nagu tavaliselt on pigem kasulik seitse korda mõõta ainult üks kord lõigata. meie jaoks on oluline levitada tõepoolest kaalu-, läbikaalutud ettepanekuid ja võtta vastu tõepoolest täiendusi, mis, mida on võimalik ka ellu viia, vältimaks seda, et et suurend-, suureneks õiguskindlus ja et me võtaksime vastu otsuseid, mida on võimalik ka ellu viia. kolleeg äh, Klintsi kompromiss, koos, mille ta saavutas, on väga hea. ma olen päris kindel, et vastuvõetav otsus vähendab VKE-de halduskoormust. meie jaoks on oluline kaitsta investoreid, eeskätt jaeinvestoreid. Äh, me oleme Eh, arutelud siin pikalt ja laialt eh, künniste täpsustamise küsimust. minu arvates, et saavutatud tulemus on heas tasakaalus. niisugune ettepanek tähendab, et muuhulgas seda, et väikaeed ei pea koostama niivõrd ulatuslikke prospekte, et piisab prospektide kokkuvõtetest, mis ei ole nii mahukad, see annab võimaluse ka äh, piirkondlikele pankadele, suurendada mittekapitali väärtpaberite osakaalu seitsekümne viie miljoni euroni Need on olulised sammud ja need rõõmustavad kindlasti Euroopa Liidu miljoneid väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid. poolteist minutit, proua Ford. suur tänu. volinik, president, see ei ole üks meie tähtsamatest raportitest, kuid ta oleks seda väärt. sest äh, see on väga tähtis võimaldamaks ettevõtetel ligipääsu kapitalile. seega on see esmatähtis, arvestades Euroopa Liidu potentsiaali majanduskasvuks tulevikus. suurepärane oli teha koostööd variraportööridega, kuid eriti oli tore töötada härra Klintsi juhtimisel. ta on andnud äh, tõelise lisandväärtuse esialgsele ettepanekule ja nõukogu seisukohale. tulemus ei ole mitte ainult tehniliselt toimiv, vaid on ka hea tasakaal investorite kaitse ning paranenud ligipääsu vahel kapitaliturgudele ettevõtete jaoks Euroopas. me tegime tõsist tööd selleks, et saavutada õiguskindlust ja me ajakohastame prospektiive, prospekte, oleme täpsustanud mitmeid mõisteid, nagu põhiteave, ligipääs informatsioonile, avalikustamise küsimus, märkimisõiguste küsimus on leidnud täpsustamist see ei mõjuta mitte ainult suuremaid ettevõtteid, vaid ka väiksemaid. hetkel, mil turgud on, turud on volatiivse, volatiilsed, prospektiga seotud kulutused võivad äh, takistada äh, ligipääsu kapitalile ja seda tuleb eriti hetkel silmas pidada. ootan edasist analüüsi sektori poolt, kui me hiljem tuleme selle teema juurde sel, sellel aastal tagasi see on aga näide konkreetsetest meetmetest, mida me võtame selleks, et parandada Euroopa ettevõtluskeskkonda ja investeeringuid tulevikku. suur tänu. suur tänu ja nüüd härra Garcia Margallo. suur tänu, härra president. tere tulemast, härra volinik. me teame mitut asja, et kriis oli kui muteeruv viirus, kõigepealt kinnisvarakriis, millest sai pangakriis, siis majanduskriis ja mis lõpetuseks muutus riigivõlakriisiks, mis võib endaga kaasa tulla, tuua veel teisigi kriise. me teame, et see kriis on läinud kalliks maksma, abi finantssektorile moodustab kolm koma viis miljardit eurot. kolmandik Euroopa Liidu SKT-st me teame, et üks kriisi põhjustest on, oli läbipaistvuse puudumine toodete, institutsioonide ja turgude osas. antud raport on seega äärmiselt oluline. arve äh, näiteks tuues USA-s aastatel kaks tuhat, kaks tuhat kuus varad, äh, varade väärtus neljakordistus, äh, hüpoteekide osas. pankade esindajad ütlesid, et nad ei teadnud, milliseid tooteid nad täpselt müüvad. ja me teame ka, et paljud kohustused, mis me oleme endale vabatahtlikult võtnud, ei ole lihtsalt rakendamist leidnud. retoorikalt ei ole me jõudnud konkreetsete tegudeni. me teame, et äh, finantsteenuste ümberkorraldamisel tuleb silmas pidada kolme väga olulist aspekti, kõigepealt üle-euroopalised asutused peavad teostama järelevalvet läbi üle-euroopaliste asutuste. meil on vaja selle viiruse öö, äh, tuvastamise ja tema liikumise tõkestamise meetmeid ja tuleb tagada, et see haigus selle eest ei tohi maksta kodanikud, sest mitte kodanikud ei, ei tekitanud seda viirust. volinik, teil on ees tähtis töö, vastasel korral see uus kriis tabab meid ootamatult. on vaja veel kord vaprust ja veel kord vaprust. suur tänu ja järgmisena saab sõna üheks minutiks härra Kutas. suur tänu, proua president kahekordne läbipaistvus ja prospekti kohustus ettevõtetele, mille börsiväärtus on väike, toob endaga kaasa olulisi, olulist kokkuhoidu, me ei, ei tohi unustada ka seda, et VKE-d on Euroopa majanduse mootoriks. üheksa koma neli miljonit töökohta on loodud aastatel kaks tuhat kaks, kaks tuhat kaheksa selles sektoris, üle üheksakümne tuhande üheksakümne miljoni eurooplase töötab VKE-des. tuleb vähendada halduskoormust VKE-dele. seega uus asutus ESMA peab tagama koordineerimise liikmesriikide vahel. Thank you, president, commissioner we have seen a great deal of suur tänu, president. volinik, me oleme näinud finantsturgudel suuri kõikumisi, paljud on kannatanud kaotusi, seega tuleb tagada, et investeerijad, eriti jaeinvesteerijad, saaksid piisavat kaitset Euroopa Liidult. investeerijad peavad saama vajalikku infot selleks, et teadlikke otsuseid langetada. häst-, hea struktuuriga raamistik muudab Euroopa turuga turvalisemaks ja atraktiivsemaks tõsistele investeerijatele. prospektiivi direktiiv on olnud esmatähtis, luues sektori standardid. tehniline seadusandlus, mis reguleerib seda dünaamilist sektorit, see, no vajab seegi direktiiv läbivaatamist. et see oleks endiselt aktuaalne mõned direktiivi sätted ei olnud vajalikud ja, ja, ja kohustused, mida peavad ettevõtted täitma, osa nendest tuleb eemaldada. Nad võivad, nad on oluliseks koormaks ettevõtetele. selleks, et vältida raskusi tõlgendamisel erinevates liikmesriikides Äh, see stimuleeriks veelgi sektorit. lõpetuseks, president, tahaksin õnnitleda raportööri härra Klintsi suurepärase töö eest. õnnitlen ka kõiki variraportööre. see raport on tasakaalus ja proportsionaalne, tänan. arvoisa puhemies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 ning see võimaldab vähendada halduskoormust ning nüüd peame tagama, et väldime mitmesuguseid vastuolusid. ma arvan, et äh, prospekti struktuuride ühtsus on vägagi teretulnud, sest äh, prospektid on nüüd kergemini loetavad olen esitanud muudatusettepaneku, mille eesmärk on tagada, et kõiki investoreid koheldakse võrdselt alati ei tea väikeinvestorid sama palju kui suurinvestorid ning mina kavatsen ka tulevikus seda elementi rõhutada. direktiivi eesmärk on oluline. investor peaks saama teha otsuseid põhinedes selgel kättesaadaval teabel ning ma arvan, et äh, direktiivi muudetud kujul kindlasti suunab meid õigele teele suur tänu proua Essayale. nüüd siis vaba mikrofon. kolm sõnavõtusoovi on. palun pidage ajapiirangust kinni, üks minut on teil aega. proua Pšešesku, palun. tahaksin tänada raportööri tema töö eest. komisjoni ettepanek lihtsustada direktiivi seoses prospektidega tagab parema investorite kaitse ning annab neile piisavalt adekvaatset teavet. prospekt, mis on heaks kiidetud pädeva ametiasutuse poolt liikmesriigi po-, liikmesriigis on kehtiv kõikides liikmesriikides ja kõikidel turgudel. vähendamaks halduskoormust, on meil vaja õiguslikku raamistikku selleks, et vähendada ebakindlust, mis on seotud vastuvõtva liikmesriigi teatamisega. samas see liigne halduskoormus, mis on äh, ettevõtete õlgadel, on midagi, mida me võime vähendada võime, võime kahekümne viie protsendi võrra vähendada halduskulusid ning uues, uued sätted, mis paremini kaitsevad investoreid, annavad ka võimaluse samuti paremini hinnata riske enne, kui investorid teevad investeeringu. suur tänu, härra Obermeier, palun, üks minut. aitäh ma leian, et läbipaistvuse juurde kuulub ka vastutuse küsimus ja selles osas meil on vaja jälgida, et jaeinvestorid oleksid kaitstud. me peame tagama, et prospektiga vahendatav informatsioon oleks õige ja et see, kes selle vahendas, vastutaks selle vahendatud informatsiooni eest, sest ainult sel juhul suudetakse väärtpaberi eh, ostmisel langetada põhjendatud otsuseid samas tuleb arvestada, et erinevate liikmesriikide vahel, erinevates liikmesriikides kehtivad erinevad tsiviilvastutuse eeskirjad, mistõttu on erakordselt oluline, et kõikides Euroopa liikmesriigides saadakse sellest üht, üht, ühtlas, ühtemoodi aru, mistõttu tuleks koostada võrdlev tabel, aitäh! suur tänu, proua Veltmann, palun! kallid kolleegid! nimetatud prospekti direktiiv eh, reguleerib, reguleeritud turul väärtpaberite kauplemist. kui me räägime kontrollimise, kontrollimisest ja läbipaistvusest, siis ma tervitan teavitamiskohustust, see on erakordselt eh, suur kergendus VKE-de jaoks ja suurendab nende juurdepääsu eh, aktsiatele. aitäh. Te hoidsite, pidasite kinni oma kõneajast, volinik Barnier, palun. suur tänu, tänan veel kord kõiki sõnavõtjaid heakskiidu eest ja täiendavate märkuste eest. on selge, et raporti puhul on tegemist dünaamilise kompromissiga. ma ei hakka üle kordama kõiki ettepanekuid ja ideid. ma leian, et parlament, härra Lints ja teie komisjon on, teil on igati õigus tunda heameelt ja nagu, nagu ma leian, et teie panus on olnud väga konstruktiivne. Te olete esitanud terve rea muudatusettepanekuid, mis on kaasatud raporti teksti, tuletaksin iseäranis meelde et mis puudutab direktiivi rakendusala, eh, võit, põhiteabe kaasamine prospektiivi, prospekti või lissabonistumine, kui tohin kasutada sellist väljendit eh, prospekti direktiivi puhul. härra Fajo mainis konflikti investeerijate kaitse ja VKE-de vajaduste vahel. tuletaksin meelde, et proportsionaalne prospekt töötatakse välja VKE-de jaoks. härra Kutas samuti mainis meie vajalikku panust ja VKE-de kohtlemist. proportsionaalne prospekt töötatakse välja just VKE-de jaoks, teisel astmel samas kinni pidades investeeringute kaitsevajadusest. teisalt proua Essaia Teie küsimus, mis puudutas kutselisi investeerijaid, direktiiv võtab arvesse seda aspekti ja prospekti kokkuvõte võtab just erainvesteerijate vajadusi eriti arvesse. komisjon võib nõustuda kõigi muudatusettepanekutega ja me toetame seda raportit äh, nagu kõik erinevad kõnelejad on ka öelnud, fraktsioonide nimel kõnelejad, härra Klints, kõik toetavad seda kompromissi, me oleme veendunud, et käesolev direktiiv saab olema erinev, suurendades kindlust investeerijatele, vähendades halduskoormust emitentidele ja et see aitab veelgi kaasa selleks, et tekiks tõeline kapitaliturg Euroopa Liidus ja kasutagem seda võimalust. lõpetuseks tänaksin härra Garcia Margaliot tema panuse eest. see raport on tõe, tõeline edusamm, kuid lisaks sellele on tema selle asetanud laiemasse konteksti, ta töötab väga tõhusalt järelevalvepaketi kallal ja tegeleb läbipaistvusega. järelevaatamine, millest me täna räägime, kaasab läbipaistvuse aspekte, puudutab eriti VKE-sid ja samas peetakse kinni investeeringute kaitsest. järelevalve aspekt on ka järelevalvepaketis olemas ja härra Garcia Malgallo töötab selle kallal praegu, tuletas meelde äh, vajadust olla julged. me peame kõik seda julgust üles näitama koos nõukoguga. kui me hakkame arutama kompromisse, mis teistel teemadel, mille üle praegu arutatakse, nagu näiteks riskifondide määrus ja eelkõige Euroopa järelevalve suurprojekt, seda õigusakti on meil väga vaja nii reitinguagentuuride kui teiste teemade puhul, tähtis on läbipaistvus ja kontroll, see on kõik, on see, mida me oleme kriisist õppinud, see kõik on meie vastutus, suur tänu. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Το λόγο τώρα έχει ο εισηγητής ο κύριος Κλίνς, αλλά επειδή έχει περάσει... Suur tänu, härra volinik, nüüd on sõna raportööril härra Klintsin, aga kuna ta kogu oma kõneaja ära kasutas, siis on tal vaid pool minutit, te rääkisite enne juba kuus minutit, nii et äh, veel siis üks minut teil. Äh, seega lühidalt kõigepealt tahaksin tänada nii härra volinikke kui ka kõiki kolleege, et me mõistame seda küsimust väga üheselt ja see aitas meil jõuda ühise töö tulemusel niisuguse dokumendini, mis peab tagama õiguskindluse, vähendama bürokraatlikke tõkkeid ja suudab siis luua eh, täiendavad tingimused meie ühise turu funktsioneerimiseks. ma olen päris kindel, et meil õnnestub sisseviidavate muudatustega öö, saavutada see, et nii prospektid kui nende lisad kui ka põhiteavedokumendid kujunevad dokumentideks, mis tagavad õiguskindluse ja väärtpaberite jätkuva emiteerimise Euroopa väärtpaberiturgudel. suur aitäh!